me oleme ECR-i fraktsiooni käest äh, saanud ettepaneku, et äh, äh, härra asendaks härra Krasnodevskit tööhõivekomisjoni liikmena. kas sellele on vastulauseid, ei ole, suur tänu,